Colleagues, it's um... kallid kolleegid, kell on saanud üheksa, nii nagu ütleb seinakell. ja seega ma avaksin istungi alustaksin siis esimehe teadaannetest. puudutavad need koordinaatorite kohtumise eh, tulemusi. koordinaatorid kohtusid, nagu te teate, eile õhtul ning eh, kõigepealt tuleb rääkida raportööride ja arvamuse koostajate nimetamisest. meil on üks suurem raport, nimelt tsiviillennunduses eh, õnnetuse ja intsidentide uurimise ja ennetamise kohta ja nagu ma aru saan, proua De Veirak on meie raportööriks ja, ja nagu ma olen juba varem öelnud, tuletaksin veel meelde, et arvamused antakse fraktsioonide kaupa ringluse alusel. nüüd kergveokite osas ühenduse integreeritud lähenemine süsinikdioksiidi heitmete kärbimiseks, see arvamus läheb konservatiivide ja reformistide fraktsioonile. nüüd neli eelarve heakskiitmise arvamust kõikide nelja programmi osas läheb ALDE fraktsioonile. Nemad vastutavad siis äh, nende täitmise heakskiitmiste eest. üsna mitu infodokumenti on meile edastatud. Nende osas äh, oli koordinaatorite seisukoht, et ei peakski midagi ette võtma. komisjoni aruanne neljanda raporti kohta, määruse kohta kaks tuhat kolmsada kakskümmend, mis puudutavad äh, tsiviillennundusjulgestuse ühtsete reeglite äh, sätestamist, siis teatis, mis peaks keskenduma äh, mere, mis on puudutatud merestrateegiat, siis merejärelevalve ning komisjoni aruanne integreeritud merenduspoliitika kohta Nende osas oleme otsustanud mitte reageerida. koordinaatorid olid aga seisukohal, et võib-olla peaks äh, volinikukandidaadile esitama küsimusi äh, siis kahe jätkuaruande kohta merepoliitika vallas. nüüd arvamus mis puudutab laienemisstrateegiat ja peamisi väljakutseid aastatel kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme, jällegi koordinaatorid arvavad, et siin ei peaks midagi tegema. hetk, kolleegid, ma võtan ka kohvi. Milk, please. And um, no action to be taken in ei reageeri me ka seoses ettepanekuga, millega luuakse seisukoht seoses lisade kaks ja kolm muutmisega bioloogilise mitmekesisuse mm, kaitseks Vahemerel. see on ainult üks kolmandik sellest pikast pealkirjast, kui te tahate teada täpselt, mis selle dokumendi pealkiri on, siis vaadake toimikutest järele. ning ei tehta midagi ka eh, töötervishoiu praktilise rakendamise kohta kalalaevadel see puudutab siis ravi andmist äh, pardal. Need on siis need otsused seoses raportite ja arvamustega ja komisjoni saadetud teadistega, kas keegi tahab midagi öelda nende kohta? ei, suur tänu, kolleegid. järgmisena siis äh, volinikukandidaadi kuulamine, transpordivoliniku kandidaat, koordinaatorid leppisid kokku, et äh, kuulamise eesmärgiks on kandidaadiga pidada maha elav arutelu ning kandidaat peaks võtma konkreetseid kohustusi seoses transpordikomisjonile esitavate ettepanekutega. nüüd kuupäevadest rääkides, kuulamisele siis koordinaatorid eelistaksid jaanuarit kaks tuhat kümme, mitte jõulunädalat nimelt äh, on kuulujutt levimas parlamendis, et võib-olla palutakse meil kuulamistele tulla kahekümne esimese detsembri ka algaval nädalal. ma tuletasin küll koordinaatoritele meelde, et ma ei saa endale lubada praegu abielulahutust ja seega ma olen väga tänulik koordinaatoritele, et nad on otsustanud äh, jaanuari valida komitoloogia ko, koordinaatorid kuulasid ära Kaiaki, kes vastutab ähm, pead- ähm, äh,, transporditeaduraatoraadis ähm, äh, lennuohutuse eest äh,. ettepanek esitas volinik Dajani vedelike lubamise ettepaneku, Dajani saatis siis äh, vedelike lubamisest pardale, pidasime pika arutelu maha ja tegime siis järgneva ettepanekuga. minu ettepanek oli, et me kuidagi suunaksime seda kohtumist, mil kokku tulevad öö, ähm, öö, äh, julgestusametnikud vedelikud aerosoolid, mis ostetakse lennujaamadest, on lubatud siis nüüd lennujaamades teatud piirkondades, lennujaamas endas ja teatud juhtudel ka lubatakse neid pardale. see on siis esialgne ettepanek, see Äh, oleks äh, siis abiks nendele reisijatele, kes vahetavad lende, on nii-öelda transferreisijad, ja teine samm oleks siis, et esimesest äh, jaanuarist kaks tuhat kaksteist kõik C-tüüpi kaasaegsed skriinimismasinad peaksid saama sertifitseeritud kõikide liikmesriikide poolt ja esimesest jaanuarist kaks tuhat kolmteist peab kõikides äh, lennujaamades olema võimalus skriinida igasuguseid keelevedelikke ja aerosoole ja vastavalt Euroopa Liidu ühenduse õigustikule peab olema kõikides lennujaamades vastav tehnoloogia paigas. vot see oli siis nüüd koordinaatorite kohtumise töö tulemus, see oli meie ettepanek, tegemist on komitoloogia protsessiga, seega meil ei ole õigust äh, raportite esitamiseks, kuid äh, meil on kindlasti lõppsõna öelda, kui eksportide, ekspertide komisjon oma raporti esitab. see meie arvamus on siis nii-öelda julgeolekuekspertidele kaalumiseks mõeldud. Mattias, kas sa tahtsid sellest rääkida täpselt? jah, härra esimees, ma tahtsin ainult tänase pärastlõunase arutelu kohta küsida, et me oleme Eh, kes, et eh, keda me saaksime siin oma kolleegidest määrata eh, selle eest vastutama? Yeah, okay. we'll that that... üritame tagada, et see tekst jõuab kolleegideni. esimehel ei ole mikrofoni kahjuks. nii nüüd äh Äh, resolutsiooni eelnõu äh, reisijate õiguste kohta lennuliinide pankrotti äh, minemise korral. homme keskpäeval on tähtaeg muudatusettepanekuteks, seda sellepärast, et me saaksime novembri teisel täiskogul selle viia täiskogu ette hääletusele see on siis jätkuks sellele arutelule, mida me oleme pidanud juba lennuliinide pankrotti minemise osas, nüüd raudteesüsteemide turvalisus ja ohutus, selle kohta on esitatud suulise küsimuse eelnõu, koordinaatorid tegid ettepaneku, et see suuline küsimus võetakse vastu ja esitatakse täiskogu ette jällegi äh, novembri teisel täiskogu istungil nii et äh, meil on siis kaks raportit äh, täiskogus seekord järgmine sooline süvalaiendamine. naisõiguste komisjoni esinaine saatis mulle kirja ja palus, et me esitaksime, et me paneksime, valiksime välja ühe saadiku, kes vastutaks äh, soolise võrdusõiguslikkuse küsimuste osas, ära üldse hakkagi, ütleb härra esimees härra Grossile. ja ma paluksin, et proua Tikau võtaks äkki selle ülesande endale. kui ei, siis proua Lichtenberger, nagu ma saan aru, on ka huvitatud sellest. nii et äh, kui olete nõus, siis äh, aseesinaine Tikao võtab äkki selle rolli üle. kui ta ei taha seda aga teha, siis äh, võtan ühendust proua Lichtenbergeriga. härra Grosch tegi ettepaneku koordinaatoris, et võib-olla mina ise peaksin selle ameti üle võtma, aga ma väga viisakalt lükkasin ettepaneku tagasi nüüd muud küsimused. koordinaatorite kohtumisel rääkisime äh, kaubakoridoride küsimusest ning koordinaatorid rääkisid äh, mõningatest äh, raskustest, mis sellega on te-, esile kerkinud. ning tegelikult tahtsime ainult rõhutada seda, et vajalik on väga sujuv koostöö raportööri ja variraportööride vahel ning loodetavasti see asi nii ka sujub kliimamuutustega seonduv arutelu transpordikomisjonis, siis selles osas me olime nõus härra Elka Traui ettepanekuga, et meil oleks arutelu komisjoniga kliimamuutuste osas, seda siis meie komisjoni sees veel enne detsembris toimuvat Kopenhaageni kliimakohtumist. Eurovinjeti uuringu esitamine, jällegi koordinaatorid on võtnud vastu härra El Kadraui ettepaneku, et see keskus, kes selle uuringu läbi viis, tuleks meie ette seda selgitama ning äh, nõukogu on samuti äh, tellinud siis Eurovinjeti osas oma uuringu. härra Duroite EMSA Äh, on kutsunud meid külla, ma tuletasin koordinaatorile meelde, et igal aastal me või iga kahe aasta tagant saata kolmeliikmelise äh, nii-öelda külastusgrupi nendesse agentuuridesse, mille eest me vastutame ja mina siis tegin ettepaneku, et äh, meie kolleegid, kes vastutavad merendusküsimuste eest, läheksid sinna Euroopa äh, merendusohutusametisse äh, ning meie aseesimees läheks siis nendega kaasa. ja nüüd äh, ähm, Alpi piirkonnas äh, maanteedelt kaubaveo üleviimisele raudteele, selles osas on tehtud ettepanek äh, minna mitteametlikule ekskursioonile Šveitsi veebruaris või märtsis Äh, nimelt siis selleks, et tutvuda sellega, kuidas viiakse Šveitsis üle kaubavedu maanteedest raudteedele, nii et koordinaatoritel on nüüd ülesanne siis oma fraktsioonides rääkida sellest, kas keegi on huvitatud sellest Alpi algatusest. nii palju siis koordinaatorite kohtumistest ja proua Foster. Äh, suur tänu, härra esimees, ma ei tahtnud teid enne peatada, te nii sujuvalt siin jooksite läbi nendest asjadest. ei kuule kahjuks, mida ütleb härra esimees, ma tean teid väga hästi aga mis puudutab resolutsiooni eelnõud, tuleksin tagasi lennuliinide pankroti osas. Te olete andnud siis muudatusettepanekute tähtajaks homse keskpäeva, kuid punktid üks ja kaks ja võib-olla olen mina valesti aru saanud, siin öeldakse nimelt, et äh, võtame arvesse selle, et komisjon on käivitanud küsitluse äh, huvigruppidega ja võtame arvesse, et selline uuring on loodud ja nii edasi ja nii edasi, et veebruaris kaks tuhat üheksa esitati selle uuringu tulemused parlamendile. aga ma tahaksin teada, kus me need tulemused kätte saaksime, ma tahaks teada, mis seal kirjas on, mina neid mitte kusagilt ei ole leidnud. väga hea, üritame proua Foster teile vastuse anda. ma eeldan, et see on ilmselt ähm, komisjoni koduleheküljel kirjas. aga sekretäriaat kindlasti uurib järele ja saadame teile siis selle aruande koopia. kas kellelgi on veel midagi öelda koordinaatorite kohtumise kohta? kui ei, siis ähm, väga hea, suur tänu teile ja järgmisena siis äh, rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni puudutav, COTIFit puudutav ja enne kui läheme äh, hääletuse juurde, saab sõna kõigepealt härra Dietrich Koch. suur tänu, härra esimees, lugupeetud kolleegid. see, et äh, äh raudteeliikluses tekib probleeme, on alati väga suureks probleemiks äh, nii et seda me oleme saanud äh, nii isegi kogeda ja siin võib olla ka Äh, näha olnud koostalitusvõime puudumist. ja seetõttu KOTIF äh, äh, on olemas aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend ning on väga tervitatav, et Euroopa Ühendus ka liitub selle konventsiooniga. siin on oluline, et me oma raudteevõrgustiku ehitaksime välja ka koos oma naaberriikidega ning juba kuus aastat me oleme äh, Äh, positiivselt väljendanud oma arvamust liitumise kohta selle äh, konventsiooniga, kuid seni on olnud mõningaid äh, õiguslikke tõkkeid. Need õnneks saadi nüüd kõik lahendatud selle aasta jooksul ja seetõttu ma toetan seda ettepanekut, et Euroopa Ühendus ka liituks selle konventsiooniga. nii et palun siis toetage seda ettepanekut. I don't know whether anybody from the commissions here wants to make comment aitäh, kas keegi komisjonist soovib kommenteerida, kui mitte, ega ei pea kommenteerima? hästi, siis läheme kohe hääletamise juurde. kas me peame seda elektrooniliselt tegema? püüame ilma elektroonilise hääletuseta, kui tulemus on ebaselge, siis teeme elektrooniliselt, nii et kes on poolt, palun tõstke käsi. vastu ja erapooletuid. see oli nüüd äh, ühehäälne poolthääletus. kas keegi soovib, kas kõikidel on hääletuskaardid olemas? hästi, teeme siis ametlikult. nii et kõik oleks ilus ja uhke Yeah, we'll just, I'll check the cards. This is asepresidendil on ka ikka oma kaart olemas. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. kakskümmend seitse poolt, vastu ei ole keegi, erapooletuid ka ei ole, pluss äh, veel üks ära, kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend üheksa, kolmkümmend poolt, kolmkümmend poolt, vastu ei ole keegi, erapooletuid ka ei ole. aitäh, härra Kokk ja õnnitlused! okei <laughs> okay.. niisiis, järgmine asi. kolleegid. tervitaksin parlamendis Kanada saadikuid ja senaatoreid, härra Bradburn Euroopa Parlamendi Kanadaga suhtlemise delegatsiooni esimees tõi need külastajad siia ja ma tean, et neil on parlamendi kohtumisi mitmeid, kus nad osalevad ja nad püüavad tutvuda parlamendi töö erinevate aspektidega ja muuhulgas nad siis otsustasid külastada ka meie komisjoni. nii et soovin teile edukaid arutelusid parlamendis, meeldivat äh, viibimist Brüsselis, tere tulemast Kanada parlamentääridele! järgmiseks üheksas päevakorrapunkt, ITS, intelligentsed transpordisüsteemid, härra Jensen, proua Jensen, suur tänu, nagu Mm, ilmselt mäletate, aprillis parlament enne valimisi suure häälteelamusega esimesel lugemisel võttis äh, vastu selle valdkonna dokumendipaketi. tegemist on tegevuskavaga intelligentsetele transpordisüsteemidele ja äh, intelligentse transpordisüsteemi raamdirektiivi jaoks. meie eesmärk on teha midagi, et edendada intelligentsete transpordisüsteemide arengut maanteetranspordis, aga ka liideseid teiste transpordiliikidega, aga kindlasti maanteetranspordis. selleks, et oleks võimalik neid süsteeme täielikult ära kasutada, saavutamaks turvalisust, energiatõhusust, transpordi tõhusat toimimist üldiselt. nii et intelligentsetel transpordisüsteemidel on tegelikult päris palju kasulikke aspekte, aga nii mõnedki on tundnud, et on tekkinud viivitusi nende aspektide käikulaskmisega transpordisüsteemides ja seepärast oleks tarvis midagi teha, oleks tarvis võtta vastu konkreetne standard, millest on võimalik lähtuda. parlamendi poolt äh, oleme pikka aega oma seisukohta teatavaks teinud ja teil on võib-olla meeles, et septembris Transpordikomisjon kinnitas selle parlamendi esimesel lugemisel nõukogus praeguseks veel mingit sellekohast teksti vastu ei ole võetud, Rootsi eesistuja on omalt poolt teinud küll päris kõvasti tööd viimase kuu jooksul, püüdes nõukogus jõuda kokkuleppele. ning selle protsessi käigus nii mina kui ka variraportöörid on kahel korral kohtunud Rootsi eesistujaga ning need kohtumised kohtumised olid päris kasulikud. kohtumiste eesmärk oli läbi vaadata parlamendi poolt tehtud viiskümmend seitse muudatusettepanekut direktiivi kohta. arutasime üksikult iga muudatusettepanekut, arutasime seda, missugused on nõukogule vastuvõetavad, missugused mitte, ja selles protsessis oli positiivne see, et tegelikult nõukogu seisukoht lähenes meie omale. pärast seda, kui me olime suutnud selgitada, mida me oma muudatusettepanekutega saavutada tahtsime, on Rootsi eesistujal olnud samuti lihtsam nõukogu teistele liikmetele selgitada meie seisukohti. ja omalt poolt eh, tahame tagada Ähm, et äh, minu variraportööride ja kogu läbirääkimismeeskonna mandaat äh, uueneks ja mm, soovisime anda seepärast ülevaate hetkeolukorrast meie komisjonile ja loomulikult toimime vastavuses kõikide menetlusnormidega. Rootsi eesistuja eesmärk on saavutada nii-öelda varajane teine lugemine. see tähendab, et kui nõukogu tuleb välja oma tekstiga esimeseks lugemiseks, millega meie siis nõustuksime ja see oleks meie teine lugemine, me ei tea muidugi, kas see täpselt nii toimub, aga me vaatame, mis meil õnnestub saavutada. täna õhtul äh, toimub samuti kohtumine, see on küll rohkem selline tehnilist laadi äh, kohtumine ja toimuvad äh, kolmepoolsed läbirääkimised äh, kahekümne kolmandal novembril Strasbourgis, siis saaksime selle juurde tagasi tulla detsembri alguses, tänan härra Kochi, Dikao, Tšanekit äh, väga konstruktiivse lähenemise eest kogu selles protsessis. kolmepoolsed läbirääkimised võib kokku võtta järgmiselt me oleme kuulnud nõukogu seisukohta seoses iga parlamendi poolt tehtud muudatusettepanekuga ja võib öelda, et on teatud valdkondi, kus meie seisukohad on sarnased. nõukogu on nõus keskenduma neile, neljale prioriteetteenusele või rakendusele. nii et see, mis meil et see, mis meil direktiivis saab olema, keskendub neljale spetsiifilisele valdkonnale ja nendeks on Euroopa Liidu reaalajas liiklus- ja reisiinfo, mi-, miinimum universaalne liiklusinfo, turvaliste parkimiskohtade loomine veoautodele ja siis neljandaks reservatsioonisüsteemid Need on neli peamist valdkonda. nii parlament kui ka nõukogu on samuti piiranud äh, teatud äh, spetsifikatsioonide rakendusulatust. oleme kokku leppinud süsteemide koostalitlusvõimes ja see ei ole tegelikult olnud üldsegi lihtne. mõned liikmesriigid olid vägagi mures, eh, eriti üks liikmesriik ja mida esimees kindlasti päris hästi tunneb, eh, kes on tegelikult eh, väga kaugele jõudnud nendes asjades ja nad kartsid, et nende poolt tehtud investeeringuid hakkavad need uued standardid negatiivselt mõjutama, nii et äh, riikide vahel üksmeelele jõudmine ei ole lihtne, aga me püüame seda saavutada. intelligentsete transpordisüsteemide jätkusuutlikkus, äh, standardiseerimine, äh, koostalitlusvõime, haavatav transpordi kasutus nii-öelda. praegu nõukogu tekstides on sõnad vulnerable road users, haavatavad maanteekasutajad ja me peame arutama seda teksti ja täpselt lahti mõtestama, mida selle all mõeldakse ja me soovime, et asju aetaks läbi kaasotsustusmenetluse ka selles osas, mis puudutab lisasid. me ei taha, me tahame, et kui tahetakse midagi muuta, siis peavad nii nõukogu kui parlament olema kaasatud, et komisjon seda üksi ei teeks. siis TNT äh, puhul miinimumstandardid äh, siin me ei ole päris kokkuleppele jõudnud. liikmesriigid kardavad, et kõik see saab olema liiga kallis ja riigid on öelnud, et eriti praeguses finantskriisis me ei saa jätta kõik selliste asjade otsustamist komisjonile. võidakse kaaluda äh, ICOL ja miinimum liiklusinfo alaseid aspekte, aga et kui kasutusele võetakse, siis tuleb lähtuda standarditest. kõige selle üle tuleb veel arutada, siis on veel vastutuse küsimus, kui vastutuse küsimust lahendada ei õnnestu, siis äh, intelligentseid transpordisüsteeme laiemalt kasutama eriti ei hakata ja see on tõeline probleem. andmekaitse on veel üks probleemvaldkond, me tahame selle teksti sisse kirjutada, komisjon ütleb, et seda ei ole tarvis, sest meil on olemas üldiselt andmekaitse õigusaktid ja siia teksti ei ole eraldi selliseid sätteid vaja, aga meil on olemas ka võimalus kirjutada need äh, sätted konkreetsetesse õigusaktidesse ja kuna see õigusakt puudutab andmeid päris suurel määral, siis me tahaksime, et midagi oleks äh, siia andmekaitse kohta siiski sisse kirjutatud. tahaksime samuti iga-aastast äh, programmeerimist, aga see on samuti valdkond, mille üle tuleb veel arutada. komisjon on omalt poolt esitanud mitmeid mitteametlikke dokumente selle kohta, kuidas kogu see asi toimima hakkab ja on lubatud nende poolt uut teksti ka vastutuse küsimuses. nii et äh, me oleme kokku võtnud äh, kahe esimese kolmepoolse kohtumise tulemused ja äh, kokkuvõtlik ülevaade on saadetud ka variraportööridele, nii et eh, me palume teie poolt eh, mandaadi jätkamist läbirääkimisteks. võib öelda, et eh, nüüd hakkavad toimuma sisulisemad läbirääkimised ja me püüame arutada asju, mis on parlamendi jaoks tähtsad ja milles me ei ole äh, nõukogu päris äh, üksmeelel. üheks valdkonnaks on siis äh, andmekaitse sätete sissevõtmine, teiseks äh, valdkonnaks on haavatavad maanteekasutajad ja tahaksin hea meelega kuulda ka variraportööride seisukohti nendel teemadel. mina olen püüdnud kõiki kaasata Eh, uute menetluste puhul ja Lissaboni lepingu jõustamisel mõned eh, tunnevad muret eh, ja kardavad, et kas me ei liigu liiga kiiresti. alati on meil võimalus öelda, et me ei taha väga varajast teist lugemist, kui asjad ei lähe päris nii, nagu meie tahame. aga samas on olemas meil võimalus asjaga kiiresti tegeleda, sest Rootsi eesistuja on omalt poolt kasutanud ära meiega toimunud dialoogi, saanud selgitusi ja püüab omalt poolt asju nõukogus kiiremini edasi lükata. oleme kutsunud ka komisjoni ja tahaksime võib-olla kuulda komisjonilt äh, sealt kohustusliku rakendamise kohta ja ka kulude kohta loomulikult äh, võib see tähendada teatud investeerimiskulusid, aga tegemist on investeeringutega, mis äh, ennast päris kiiresti tagasi teenivad ja mm, nii mõnedki investeeringud ei ole üldse väga suured. ja võib-olla peame veel kord vaatama komitoloogia sätet, sest Lissaboni lepinguga muutub ka see aspekt teatud määral. veel üks asi, komisjon nagu alati on muutnud kogu teksti struktuuri see muudab meie elu natukene raskemaks, nad tahavad vähem artikleid, rohkem põhjenduspunkte, rohkem asju tõsta lisadesse ja nii edasi. nii et me peame lõppkokkuvõttes vaatama, et eh, kas asjadel on ka selline mõju, nagu me tahame, et neil tekstis oleks, et sõltuvalt sellest, kuhu osasse nad on siis paigutatud. kui me tahame et teine lugemine toimuks äh, varajaselt, siis on lõplikku teksti tarvis kümnendaks mm, detsembriks, esimesel-teisel detsembril on meil transpordikomisjoni kohtumine, nii et meil on võimalus veel enne seda arutada. aitäh, proua Jensen, selle hetkeolukorra ülevaate eest äh, ja me näeme, et et äh, komisjoni vanad harjumused ei kao kuhugi, et kui mingis asjas on kahtlus, lükkame selle põhjenduspunktidesse, härra Kokk, EPP. suur tänu, härra esimees! kõigepealt ma sooviksin tänada proua Jensenit tema panuse ja tema heade ettepanekute eest äh, ITS on äh, tõesti väga hea, väga tõhus, aga ka võrreldamatult keeruline teema. siin on äh, väga äh, rohkem ja vähem puudutatud äh, osapooli ning me peame nendega ka arvestama. kuid Rootsi eesistuja on küll saatnud teksti, kuid sellegipoolest minu meelest ei ole siin tegu tõsiseltvõetava töödokumendiga. nüüd liikmesriigid ähm, küll toetavad ITS-i, nad ütlevad, et see kõik on väga positiivne, kui proua Jensen juba selgitas et majandus- ja finantskriisi e, olukorras nad ei näe praegu, et e, ITS-i rakendamine, rakendamist võiks muuta kohustuslikuks. ja seetõttu on selge, sellegipoolest ITS on sellegipoolest üks kulutõhusamaid, jätkusuutlikumaid e, meetmeid, kuidas meie transporti turvalisemaks muuta ja tõhusamaks muuta. ja tuleks kasutada mm, liikmesriikide ja Euroopa Liidu poolt ITS erinevaid mm, võimalusi ja kui me oleksime seda juba varem rakendanud, siis me oleksime praeguseks hetkeks juba väga palju jõudnud, kuid nüüd meil on veel väga palju tööd ees. ITS on minu meelest mm, selline teema, mis aitab majanduskriisi ületada ja mitte seda teravdada. kolmandaks, parlament ja Euroopa Komisjon nõuavad äh, suhteliselt erinevaid asju, proua Jensen juba ka kirjeldas seda hetkeolukorda nõudmiste erinevuses. kui ma sain nõukogult ettepaneku, kus on kõik muudetud, äh, niisiis äh, selle ülesehitust on muudetud, põhjenduspunkte on rohkem, paragrahve on muudetud, lisast on muudetud, siis see on tõesti ümber kirjutatud dokument on selliselt, et natukene meid justkui petta. nii et ma ei ole absoluutselt rahul sellise lähenemisega, sellepärast et mulle tundub, et meid üritatakse siin ninapidi vedada. nüüd mõningad äh, konkreetsed meetmed tuleks äh, sisse viia kohustuslikus korras, näiteks EGOL. siin ma ei soovitaks oma fraktsioonil toetada seda eh, kohe esimesel lugesel. nüüd, mis puudutab äh, andmekaitset äh, ja koostalitusvõimet, äh, siis ka praegu ma ei toetaks oma fraktsiooni poolt neid meetmeid toetada. nii et ma loodan, et selles teemas jõutakse mõistliku kompromissini. Äh, praegu on küll aeg tegutsemiseks, kuid sellegipoolest me ei tohiks oma otsusteni jõuda kiirustades. suur tänu! For... suur tänu, härra Koch, äh, sotsialistide nimel härra Elka Troi, palun! suur tänu, härra esimees, lubage vabandada proua Tikau, kes on meie variraportöör, ei saanud kahjuks tänasel kohtumisel osaleda ja seega räägin tema asemel mina ma tahaksin muidugi tänada ühtlasi ka raportööri selle väga selge ülevaate eest, mille ta hetk tagasi tegi, variraportööridega on väga hästi sujunud koostöö. teema on väga oluline, intelligentsed transpordisüsteemid, see võiks minu meelest avada ukse paljudele uutele võimalustele ning võib mõjuda vägagi positiivselt maantee ohutusele, aga ka tõhususele meie maanteedel ning äh, mõjutada otseselt seda, kuidas äh, transport on korraldatud. ja nagu ikka, ka-, äh, kasutavad liikmesriigid jällegi mitte millegi tegemiseks ära majanduskriisi argumenti, meie aga üritame luua laiemat raamistikku järgmiseks kaheks aastakümneks ja loodetavasti selleks ajaks kriis on ka läbi ikkagi meie üldine sõnum on see, et me tahaksime toetada teid edasistel läbirääkimistel me teame, et nõukogu seisukoht on väga olulistes kohtades veel meie seisukohtadest äh, üsna kaugel, loodetavasti need seisukohad on siiski aga omavahel ühildatavad kuidagigi, vähemalt esimeseks lugemiseks. meie jaoks on kolm peamist prioriteeti, millele tuleks tähelepanu pöörata. kõigepealt äh, andmekaitse, see on üks võtmeküsimustest, mis peaks äh, siia kindlasti saama sisse äh, antud määruses. sellest juba räägiti, on küll olemas jah, andmekaitse direktiiv, kuid meil on vaja konkreetselt äh, ära sõnastada see, et andmeid kasutatakse anonüümselt ja vastavalt seadusandlusele ning et äh, uute tehnoloogiate aspekt võetakse ka arvesse. teine punkt äh, siis on äh, riiklikud ametkonnad, nendel lasuv pädevus ning kolmandaks miinimumstandardid ning nelja intelligentse transpordisüsteemi samba kasutamine, selles osas kokkuleppele jõudmine on natukene raske kindlasti, aga ma siiski arvan, et meie läbirääkimiste positsioonid peaks kõike seda hõlmama ja lõpetuseks meie fraktsioon usaldab raportööri ja ka variraportööre ja kogu läbirääkimiste meeskonda. muidugi peab arutama detailsemalt läbirääkimiste tulemusi mis äh, peaksid meieni jõudma siis mõne aja pärast. ja ajakavast rääkides veel, nagu ma aru saan, siis järgmine kohtumine äh, toimub äh, jär-, toimub detsembri alguses, siis saab rääkida ka läbirääkimiste tulemustest ja langetada siis lõplik otsus, nii et praegu aga jätkake ja sellega ongi kõik. suur tänu, härra, proua Brepols Roheliste nimel, palun! suur tänu, härra esimees. ma sooviksin tänada proua Jensenit selle öö, väga selge ettekande eest ja ka väga hea öö, selle raporti juhtimise eest. ma sooviksin rõhutada eriti just kahte punkti. kõigepealt meie fraktsioon, Roheliste fraktsioon, on järgmisel arvamusel. aega on väheks jäänud, ka härra Koch juba mainis ähm, seda ajahäda. me saime nõukogu dokumendi väga hilja, teksti struktuuri on ähm, täielikult muudetud. eile, üheksandal novembril saime me dokumendid, mis aga äh, kuupäevaks märkisid kolmekümnenda oktoobrini ja see on juba kümnepäevane hilinemine. nii et kui nõukogu tahab siin tõesti tõsiselt tegeleda sellega, et jõutaks otsusele teise lugemise käigus, siis ta peaks ka teisi institutsioone tõsiselt võtma selles töös. teiseks, parlament esimese lugemise ajal võttis väga selge seisukoha ITS-i direktsiooni osas ja ma arvan, et äh, kõige olulisemad punktid selle esimese lugemise ajal, nagu näiteks äh, nelja äh, prioriteer-, prioritaarse valdkonna meetmete kohustuslik rakendamine, andmekaitse, mida siin samuti ka mainiti, ning ka eriti haavatavate ähm, ähm, liiklejate ähm, kaitse, just äh, need, neid punkte tuleb äh, rõhutada. see seisukoht äh, võeti küll komisjoni poolt üle, kuid nõukogu seisukoht on meie jaoks veel täiesti selgusetu. üldjoontes üldjoonet, üldjoones peaks kõik olema justkui korras, kuid sellegipoolest on siin veel väga palju küsimärke. arutelud äh, raportööri, variraportööridega ja nõukoguga äh, peaksid jõudma selleni, et teise lugemise ajal me saaksime need äh, olulisemad punktid täpselt üle vaatama, kuid sellegipoolest Euroopa Parlamendi lähtepunkt peaks siin olema arutelude äh, aluseks, suur tänu. The... suur tänu, proua Foster konservatiivide nimel. suur tänu, härra esimees, suur tänu proua Jensenile selle väga ülevaatliku selgituse eest minu jaoks on see temaatika uus, aga ma tahaksin paari asja selgitada ja võib-olla proua Jensen ei oskagi sellele vastata, ilmselt keegi hoopis komisjonist. ilmselt on täiesti ilmselge see ju, et äh, intelligentseid transpordisüsteeme äh, nii merenduses, lennunduses äh, ja just nimelt kaubavedude osas maanteedel on juba aastakümneid olnud võimalik kasutada ja see on ähm, toonud suurt kasu kaasa just nimelt ohutuse osas kuid äh, selgitused siis. ma räägin praegu äh, peaasjalikult äh, maanteede kasutajatest, erasõidukitest. kui me vaatame autotööstusele ja ma jõuan asja ivani kohe, kas me ütleme praegu siin selle dokumendiga, et kõik autod, vaatamata sellele, kui kalli autoga on tegemist. et kas siis kõik autod, ülikallid autod ja odavamad autod peavad kandma neid musti kast, kaste? kas ma saan õigesti aru, et see muutub nüüd kohustuslikuks kõikidele sõidukitele? ja sealt äh, loogiliselt järgmine küsimus äh, isikuandmete kaitse osas, mida siin on juba ka küsitud. kas keegi äh, siis saab pidevalt jälgida, kus me oma autoga oleme? me ju teame, et mobiiltelefonidega see juba nii on, kui see telefon on sisse lülitatud, siis saab väga selgelt välja selgitada, kus me parasjagu oleme, aga mobiiltelefonil on see asi, hea asi, et selle saab välja lülitada. nii et me tahaksime täpsemalt siiski teada, kuidas on andmekaitse tagatud ja eraisiku andmete kaitse just eriti. järgmine punkt. kui me räägime harmoneerimisest, tehnoloogia harmoneerimisest ja on siin vihjatud et jõutakse äh, mingisugusele lõppjäreldusele selles osas, aga selge on ju see, et ähm, ettevõtted on aastate jooksul ähm, juba tootnud äh, tehnoloogiat ja kes siis otsustab nüüd selle, et äh, millist tehnoloogiat täpselt kasutatakse osades valdkondades. on ju täiesti võimalik, et ettevõtted on juba täna toonud turule väga hea tehnoloogia, aga läbi harmoneerimise äh, Ehm, võib muutuda olukord natukene keerulisemaks, nii et ma ei saa täpselt aru eh, siin sellest. Eh, suur tänu ja esimees annab sõna härra Bradburnile. Eh, suur tänu, härra esimees, nii nagu ka proua Foster, on mul väga suuri kõhklusi selle ettepaneku osas just eriti rääkides sellest nii-öelda mustast kastist, nagu press neid nimetab, mm, et see oleks nüüd kohustuslik kõikide autode puhul. proua Jensen ütles ka seda, et see on järjekordselt üks samm eh, nii-öelda eh, suure vennariigi suunas ja proua Foster ütleb täiesti õigesti, et on teisi valdkondi, kus me oleme olnud nõus eh, sellega, et meid nii-öelda jälgitakse mobiiltelefonide läbi ja nii edasi, kuid me ei saa lubada seda, et järjest enam suureneb nende nii-öelda masinate ja vahendite hulk, millega saab pidevalt meid jälgida kavatsused või peaksid olema hea, võiksid olla ju siin isegi head, aga ei pea olema eriti äh, nutikas selleks, et mõista, mille jaoks need peaasjalikult neid vahendeid äh, kasutatakse, nii et mina ei tahaks küll näha mitte mingisugust kohustuslikku äh,, kohustuslikku seadme, seadmise kohustust. proua Jensen rääkis ka sellest, millele ka mina olen ähm, palju tähelepanu pööranud, nii-öelda turvalised äh, auto, ähm, veokite parklad. Ähm, nimelt äh, on terve rida selliseid nii-öelda, kuidas siis nüüd öeldagi, kriisikoldeid äh, vähemalt Ühendkuningriigis, näiteks Birminghamis, kust olen ka mina pärit, ainus ähm, äh, sisemaa piirkond, kus äh, veokeid pidevalt ähm, äh, röövitakse. Neid äh, on rohkem, neid kohti äh, La Manche'i väina äh, äärsete sadamapiirkondades. aga see on asi, millele me peaksime tõesti tõsist tähelepanu pöörama, et oleks meil sellised turvalised veokite parklad öö, selleks tuleb kasutada kõiki võimalikke vahendeid, kuid teda tuleb ka poliitiliselt toetada, seda mõtet. sest et kuritegevuse suurus äh, maht on astronoomiline, äh, kulud, mis sellega kaasnevad, samuti kosmilised, äh, vähemalt Ühendkuningriigis see on asi, mis tuleb kiiresti lahendada, kus iganes me ka oleme, pärit selleks, et mitte ainult vältida siis katastroofilisi finantstagajärgi, vaid selleks ka, et kaitsta inimesi ja nende kaupu, kui nad neid kaupu veavad meie maanteedel. suur tänu, härra Bradburn, ütleb härra esimees. jätkaksin hetkeks sellest, kus te peatusite. nimelt ka mina arvan, et turvalised veoautode parklate küsimus on väga oluline. alati on dilemma sellega seoses, sellepärast et äh, kui me teeme ettepaneku sellise parkla loomise kohta, siis kohalikud inimesed äh, haaravad kohe relvad ja ütlevad, et na-, et nad ei taha seda oma elu, oma piirkonda, Ühendkuningriigis on väga raske leida äh, parklakohti, mis oleksid linnakeskustest kaugemal selleks ei ole lihtsalt ruumi, aga igal juhul selge on see, et me peame äh, veoautode turvalisusele ja kaitsmisele rohkem tähelepanu piirama, pöörama. siin on kaks peamist kriteeriumi, üks on ohutuse küsimus, millele te viitasite, ja teine on turvalisuse küsimus. sellepärast, et kui veokid äh, pargivad äh, maanteede ääres või või siis on see ju samuti turvalisuse küsimus, kui nad eh, sinna kuhjuvad. ja proua Jensen ka mainis eh, seda oma sõnavõtus, aga see on Euroopa Liidus tõsine probleem veokite puhul ja, ja väga selgelt on eh, see terav probleem Ühendkuningriigis. aga nüüd komisjoni esindaja härra Tiimann, kes on sinna taha pugenud, teil on nüüd sõna. Thank you uh,. First I would like to thank the raport-. suur tänu ja kõigepealt aitäh raportöörile suurepärase töö eest, mille ta on ära teinud, ma pean ütlema, et olemas tundnud väga tugevat toetust äh, teie parlamendikomisjonilt kogu esimese lugemise jooksul ja see on aidanud kaasa just äh, praeguse olukorra saavutamisele sest äh, tõsi on see, et äh, nõukogul on äh, kulunud tükk aega, et jõuda sinna, kus me praegu oleme. aga juba praegu võib öelda, et meie tunneme, et nõukogu ja parlament just selliste kolmepoolsete läbirääkimiste kaudu, need kohtumised, mis on hiljuti toimunud ja mis on toimunud avatud konstruktiivses atmosfääris, et need kohtumised on aidanud kõrvaldada potentsiaalsed komistuskivid lep-, kokkuleppele jõudmisel. eelolevad äh, nädalad, päevad olulised selleks, et äh, seda dokumenti kiiresti vastu võtta. tuleksin tagasi mõningate kommentaaride juurde, mida komisjoni liikmed on teinud. tõepoolest äh,, ma arvan, et on olemas üsna laiaulatuslik kokkulepe kõikide asjaosaliste vahel, sealhulgas ka nõukogu, selles osas, mis puudutab äh, intelligentsete transpordisüsteemide eesmärke. see tõesti võib aidata saavutada väga olulisel määral tõhusust, aidata vähendada surmajuhtumite arvu transpordivaldkonnas ja nii edasi. aga kahjuks komisjon äh, ei saanud veel välja pakkuda intelligentset transpordisüsteemi kõikide transpordiliikide puhul. me oleme teadmiseks võtnud sellekohase parlamendi soovi ja me tegeleme sellega, aga see soov on hetkel väga ambitsioonikas ja me püüame praegu piirduda sellega, et ühendada mm, maanteetransport teiste transpordiosadega ja see iseenesest on juba praeguses olukorras päris ambitsioonikas samm kulude poolelt tõepoolest intelligentsetesse transpordisüsteemidesse tehtavad äh, investeeringud, sealhulgas äh, infrastruktuuri investeeringud on äh, allpool kümmet protsenti, meil on üks-kaks või ka kaheksa protsenti investeeringuid, aga tõhusus, mida see aitab kaasa tuua, näiteks turvalisuse kaudu, äh, surmajuhtumite vähenemise kaudu, tasub selle mitmekordselt ära. on veel terve rida üksikasju, mis ei ole mm, paika loksunud. selles dokumendis räägitakse andmetest ja andmetöötlusest ja seepärast äh, isikut et eraelu puutumatuse küsimus on vägagi tähtis, äärmiselt tähtis. ja seepärast me ka oma ettepanekus oleme öelnud, et inimeste privaatsust tuleb austada ja kõik, mis on Euroopa direktiivides selle kohta öeldud, on vägagi asjakohane just antud teema puhul. aga mm, siin on meil tegemist teatud äh, normitehnikaga õiguslikust seisukohast, kui me paneme selle siia raamdirektiivi ja kui me muudame teatud äh, üldreegleid, siis me peame siiski tagama järjekindluse, me ei tohi tekitada sellist olukorda, kus äh, näiteks üldised andmekaitsenormid arenevad edasi, aga samas mingis sektoris sätestatud normid jäävad paigale ja see on peamine põhjus, miks komisjon ei taha panna siia ühe valdkonna teksti väga konkreetseid äh, andmekaitse sätteid. sest äh, sellisel juhul, kui olemasolemaid äh, andmekaitse õigusakte muudetakse, siis ei tuleks samaaegselt järele siin konkreetses direktiivis olevad andmekaitsesätted. vastutus. Vastutus tuleb määratleda läbi konkreetsete teenuste, milles kokku lepitakse, autoparklaid on mainitud korduvalt, see on üks näide, vargused, mis veoautode suhtes toime pannakse, moodustavad kaheksa miljardit eurot igal aastal, kaheksa miljardit. nii et seetõttu tõesti veoautodele turvalise parkimisvõimaluse tagamine on üks prioriteete. Hmm, soovime luua süsteemi, kus veoautojuhid saavad broneerida ette omale eh, parklakohti ja tahame vältida selliseid äh, konflikte, mis praegu tekivad, et äh, näiteks parkla kohta ei ole, aga nad peavad ju kuskil parkima, sest nende sõiduaeg on läbi saanud ja nad pargivad siis suvalises kohas ja see võib olla vägagi ohtlik. ja praegu võib juhtuda, et kuigi nad on võib-olla broneerinud koha, ei ole see neile tagatud intelligentsete süsteemide puhul tahame selliseid juhtumeid oluliselt vähendada ja tegeleda ka vastutuse küsimusega, mis võib-olla alati selgesõnaliselt ei ole praegu direktiivis sätestatud, aga me oleme nõus sellega tegelema. komistuskiviks parlamendi ja nõukogu vahel on ka äh, kohustuslik sisseviimine. komisjon leiab, et äh, kui äh, vastavad teenused on äh, määratletud, siis tuleb neid ka rakendada, tuleb sisse viia. sest ei ole ju mingit mõtet, kus osa liikmesriike viib need sisse, teised ei vii, tekib fragmenteeritud süsteem teenused, sealhulgas näiteks veoautode parklad ja nii edasi, need peavad olema tagatud vähemalt miinimumtasandil, aga ma leian, et on võimalik täiesti kokkuleppele jõuda kõige olulisemate teenuste osas parlamendi ja nõukogu vahel. komisjon leiab, et need neli prioriteetvaldkonda, mida siis parlament ja nõukogu omavahelistes aruteludes täpsemalt sisustavad, et see on hea lähtepunkt Äh, ja siit oleks täiesti võimalik äh, liikuda ka kohustusliku rakendamise äh, suunas. aitäh, härra Tilman, proua Jensen, kas te soovite omalt poolt midagi veel öelda? põhimõtteliselt ma saan aru, et kolleegid on täiesti valmis kinnitama teie edasist mandaati, ma ei ole kuulnud, et keegi oleks midagi öelnud selle vastu, et nad ei soovi teie mandaadi jätkumist aga kas te soovite midagi omalt poolt veel kokkuvõtteks öelda? Äh, esiteks ma tahaksin tänada variraportööre nendepoolsete kommentaaride eest ja öelda, et eh, jah, me oleme saanud teksti nõukogult, aga me ei ole seda arutanud, me oleme arutanud oma muudatusettepanekuid, lähtunud nendest ja vaadanud, kui kaugele on võimalik minna äh, ja kui paljusid muudatusettepanekuid on võimalik veenda nõukogu aktsepteerima. me peame loomulikult olema väga ettevaatlikud, et kui lõppteksti olulisel määral muudetakse, seda ümber struktureeritakse, me peame väga hoolikalt seda lugema ja vaatama, mis mõju mingitel sätetel on. paljud mainisid siin äh, turvaliste parklakohtade tagamist veoautodele. see on teema, mida me oleme arutanud korduvalt ka oma komisjonis aastate jooksul, on kaks pilootprojekti, mis hetkel veel käimas on ja nende kaudu luuakse süsteemi, mille kaudu veoautojuhid saavad broneerida parklakohti tulevane Belgia eesistuja on juba minu poole pöördunud ja öelnud, et nemad võtavad selle teema oma programmi. see on äh, väga hea, aga me kardame seda, et äh, nii-öelda surutakse maha teatud eraalgatus ja samas äh, avalikku algatust ei tule aga tarvis on selgust äh, selles osas, kes seda tegema hakkab. minul tegelikult on ükskõik, kes selle süsteemi lõpuks loob, kas äh, riik või äh, erasektor, tähtis on see, et see oleks olemas lõppkokkuvõttes. ja see on üks neid valdkondi, mille puhul meie leiame, et sätted peaksid jääma kohustuslikuks ja me püüame seda läbi suruda. aitäh, proua Foster! jah, lühidalt üks küsimus, ma tõstatasin äh, teema seoses selle musta kastiga ja mm, sellega seoses, kas äh, nende mustade kastide paigaldamine ka erasõidukitesse saab olema täielikult kohustuslik? Äh, härra Tilman, võib-olla teie vastate sellele? jah, vabandust, ma unustasin selle küsimuse enne Äh, asi ei ole nõndanimetatud mustas kastis. must kast äh, mm, on mõeldud äh, sõiduki asukoha määramiseks õnnetuse korral, näiteks nagu lennukites ja nii edasi, aga antud juhul ei ole tegemist samasuguse musta kastiga autode jaoks, nagu näiteks lennukitel nagu kindral MacArthur ütles, me tuleme selle juurde veel tagasi ja siis mõnel oma järgmisel kohtumisel ja siis proua Jensen võib-olla annab meile uuesti ülevaate sellest, mis vahepeal toimunud on. hästi, järgmine päevakorrapunkt ühenduse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsused. härra Sterks suur tänu, härra esimees. viimasel aastal, vabandust, sellel aastal komisjon tuli välja omapoolse ettepanekuga ning tegu oli siis teavitusega ja seejärel ettepanekuga direktiivi kohta, mis puudutab siis seda, et äh, laevaliiklus rannikul peaks toimuma eh, lihtsamalt. ja me loomulikult toetame seda komisjoni ettepanekut. sest näiteks kui te, eh, kui te jõuate Rostoki veokiga, eh, siis te ei, ei pea kuskil peatuma, kui te, kui te tahate sedasama reisi teha läbi laevaga, siis te peate terve hulga dokumente täitma ja kui see laev oli enne näiteks äh, Sankt Peterburis ja peale seda jõuab äh, Euroopa Liidu sisevetesse, siis äh, sellisel, sellise marsruudi puhul tuleb tegu teha väga suure bürokraatliku masinavärgiga kuid laevaliiklus on üks keskkonnasäästlikumaid transpordivahendeid ja praegune bürokraatia lihtsalt äh, muudab keerulisemaks äh, laevaliiklust. ma olen täiesti nõus äh, komisjoni ettepanekuga, mis puudutab neid eesmärke, siis äh, siia on hõlmatud kolme peadirektoraadi äh, äh, valdkonnad, siis toll, tervishoid ja toiduohutus ning ka põllumajandus Äh, peadirektoraadi äh, valdkond. ja samuti siis ka äh, transpordi peadirektoraadi valdkond. koostöö nende peadirektoraatide vahel vahepeal toimis väga hästi, kuid paraku ei ole see alati olnud tõketeta. see tähendab seda, et meie siin parlamendis peame tagama hea koostöö komisjoniga ja ka nende peadirektoraatidega, mis tegelevad siis tolli, tervishoiu, toiduohutusega. sellisel juhul me jõuame positiivse tulemuseni. teine aspekt lühidalt. komisjoni ettepanekus soovitakse saavutada seda, et teavitusformaalsused ähm, kooskõlastataks, et nad oleksid kättesaavad, kättesaadavad ka elektrooniliselt, et neid saaks ka edastada elektrooniliselt suureks imestuseks eh, selline võimalus paljudes sadamates ei ole eh, tagatud, see tähendab ka seda, et eh, niinimetatud Safe Sea võrgustikku oleksid kaasatud kõik need elektroonilised teavitusvõimalused. niisiis kogu teavitusformaalsus peab aset leidma ühe süsteemi, ühe elektroonilise süsteemi raames ma toetan täielikult neid ettepanekus välja pakutud eesmärke. kuid segadust tekitab see, et, et segadus tekitab parajasti just süsteemide kooskõlastamine, siin on segadus tõesti väga suur, siin on mõningaid äh, punkte, mis mulle ka suurt muret tekitavad. nimelt, me peame tagama selle, et komisjoni välja pakutud tähtaeg kaks tuhat kolmteist, et see on tõesti nüüd lõplik tähtaeg. Öeldakse, et tehniliselt on keeruline lahendusi leida selleks ajaks, kuid äh, samas liikmesriigid peaksid äh, arvestama selle tähtajaga et me peame tõesti aastast kaks tuhat kolmteist äh, kõik probleemid lahendama, selleks ajaks peaks ka majanduskriis olema möödas ning sellisel juhul tekib äh, kindlasti ka suurem nõudlus äh, transporditeenuste järele ja sellisel juhul, kui me ei ole mingeid tulemusi saavutanud, siis tekib palju suuri, tekib palju suuremaid probleeme tõhusate transpordilahenduste pakkumisega ja seetõttu aastaks kaks tuhat kolmteist peaksid olema lahendatud kõik probleemid seoses äh, selle elektroonilise äh, teavitussüsteemiga. siin on ka üks äh, keerulisem punkt ja seda ei seo komisjon mitte aja küsimusega, vaid see on seotud keele küsimusega jah, loomulikult eh, eh, keelte küsimus tekitab eh, tihtipeale probleeme Euroopa Liidus ja me peame vaatama, kuidas me selle probleemi saame lahendada. kui asi toimub nii, nagu praegu, nimelt et iga liikmesriik kasutab oma keelt, siis me peame piirduma nende keeltega, mida kasutatakse rahvusvahelise merendusorganisatsiooni ähm, rahvusvahelises töökeskkonnas või siis me pea kasutama või me peaksime siis kasutama inglise keelt, mis, mida tavaliselt äh, traditsiooniliselt kasutatakse merenduses. me peaksime aga äh, lihtsustama nii palju kui võimalik ja tegema äh, ja kasutama praktikas seda, mida niigi praegu tehakse, nimelt et inglise keelt kasutatakse teise keelena eh, paljudes sadamates. ma tean ka, et kasulik oleks eh, laevanduses eh, ka praktilises elus kasutada seda, mida, mida niikuinii juba laevanduses tehakse, seda ka keeleküsimustes siis nüüd äh, äh, lootside kvalifikatsioon. tihti on olukord selline, et kui laevad lähenevad sadamasse, siis äh, laeva kaptenil on ka vastava sadama lootsi patent olemas, kuid siin on olukord väga erinev. on ka liikmesriike kes äh, sellises olukorras äh, soovivad nii-öelda kaitsta oma lootside tsunfti. Äh, kuid samas on kindlasti ka neid laevakapteneid, kes kasutavad tihtipeale samu sadamaid, kes tunnevad neid sadamaid väga hästi ka ja seetõttu nad võiksid ka saada lootsipatendi nendesse sadamatesse sisenemiseks nüüd viis, kuidas neid sertifikaate väljastatakse, see tuleks kooskõlastada liikmesriigiti. me peame vaatama, millised on nõuded ja siin tuleb ähm, arvestada ka proportsionaalsusega, nii et siin ei hakataks tekitama, tekimatama selliseid nõudlusi, nõudeid, mis on äh, äh, protektsionistliku iseloomuga, nii et proportsionaalsus on siinkohal oluline. loomulikult on siin oluline ka turvalisuse küsimus, kuid äh, mis puudutab just äh, rannikulähedasi, äh, rannikulähedast laeva liiklust, siis siin me peaksime tegema kõik selleks, et sellist äh, liiklust liht-, lihtsustada. samuti me peaksime siia kaasama mitte ainult meresadamad, vaid, vaid ka sisesadamad ja see määrus ei piirdu ju mitte ainult äh, meresadamatega, vaid me peaksime siin ka sisevete sadamad kaasama. ja sellisel juhul me saaksime ka lihtsustamist äh, äh, rohkematele valdkondadele laiendada. samuti on sisevete sadamaid väga palju ja seetõttu peaksid need kaks süsteemi, meresadamate, sisevete sadamate süsteemid olema omavahel seotud et sellisel juhul me saaksime eh, mõlemate sadamaliikide jaoks lihtsustamist eh, edendada. igal juhul oleks kasulik, et me SafeSea võrgustiku, turvalise eh, merevõrgustiku edasi arendaksime. praegu see töötab väga hästi ning laevanduse kontrolli kaudu me saaksime palju rohkem infot. me saaksime ka seda infot, mida saab kasutada näiteks äh, sadamaametkonnad, toll. nii et ka seda süsteemi äh, tuleb edasi arendada ja neid erinevaid valdkondi omavahel äh, siduda. nüüd elektrooniline toll ka see tuleks kaasata siia e, süsteemi. oluline punkt siinjuures on see ja sellest ma olen ka juba komisjoni e, töötajatega rääkinud, nimelt juurdepääs infole. loomulikult on sellist infot, mis on e, suuremale tarbijaskonnale juurdepäästav, kuid see info, mis puudutab ähm, just veost ja äh, siis see, äh, siinkohal tuleb vaadata, kellel, äh, millisel ametkonnal on millised pädevused ähm, erineva info kasutamiseks. näiteks mõned reederid ei taha ju, et tema konkurentid saaksid teada absoluutselt kogu Ähm, infot tema laevade kohta ja nende veoste kohta. nüüd, mis puudutab ajastust ja ajakava, siis parlament peab tegema kõik selleks, et äh, see äh, dokument kiiresti edasi areneks. ja me vajame kindlasti aega ka Äh, läbirääkimisteks nõukoguga, äh, nii et need olid siis need punktid, äh, mida ma soovisin teile esitada ja mind huvitaks ka teie arvamus, suur tänu. suur tänu, härra Starks. mind huvitab vägagi teie ettepanek seoses sadamas kasutatava keeltega, kuivõrd inglise keel on ka minu teine keel. aga härra Pasko. suur tänu, härra mm, esimees täna on tegemist siis esimese aruteluga selles äh, küsimuses, puudutab see direktiivi eelnõu. härra Sterks, äh, meie raportöör on andnud äh, meile laiema ülevaate sellest tulevasest raportist ja ma arvan, et temaga on sisu osas kokkuleppele jõudmine suhteliselt lihtne, ta on võtnud tervel mõistusel rajaneva lähenemise, lihtsustamine on kõige eesmärk ja see on minu meelest igagi tervitatav. variraportöörina tahaksin rääkida aga tervest reast küsimustest. kõigepealt, terve see lähenemine äh, Euroopas, et äh, ühtselt lähenetakse kõigele on ähm, suhteliselt konarlik tee, sellepärast et eesmärk võib olla küll õilis, kuid komistuskive on palju. Äh, ma või, on neid, kes ähm, juriidiliselt üritavad meid pidurdada, ütlevad, et me, meie käik on liiga kiire, et me peaksime andmeid koguma ja kogemusi vahetama ja nii edasi ja nii edasi, aga mina arvan, et ei peaks enam ootama ja mina arvan, et Euroopa Liit peab jällegi võtma endale äh, äh, eelkäija rolli ja äh, kiiremini edasi liikuma. eesmärgiks on lihtsustatud dokumendi esitamine selleks, et lihtsustada äh, Euroopa äh, sadamate vahel äh, reisivate laevade tööd. meie eesmärgiks on Euroopa mere, piirideta mereala loomine ning äh, praegune ettepanek toetab Euroopa Liidus siis lühematel Äh, lõikudel just nimelt meretranspordi kasutamist. nagu ma ütlesin, ma tahaksin näha Euroopa Liitu pioneerina selles küsimuses, me tahaksime rakendada muidugi kõiki rahvusvahelise äh, merendusorganisatsiooni nõudeid, panustada nende töösse aktiivsemalt ja ikka ja jälle inimesed ütlevad alati, et ei, ei, ärge nüüd hakake sellega tegelema, see on äh, liiga vara ja nii edasi ja nii edasi ja mina arvan, et ähm, see ei ole õige lähenemine. lisaks sellele peaksime me vastu võtma veel ka Valli konventsiooni ning äh, täielikult võtma üle äh, meretranspordi äh, andmebaasi SafeNet kasutamise, nii et minu meelest me ei peaks selle direktiivi rakendamisega sugugi viivitama vastupidi, ma olen komisjoni lähenemisega nõus selle direktiivi osas ning muidugi äh, arvan ma ühtlasi ka seda, et see ettepanek on positiivne. detailidesse võime küll laskuda, kui tahate nendest rääkida, aga üldiselt ma siiski ütlen, et ootan põnevusega härra Sterksi raportit ja ma olen ilmselt enamusega nõus sellest, mis tal on öelda ja ma arvan, et Euroopa Liit peaks selle direktiivi rakendama niipea kui võimalik oluline on tagada lühi, lühematel vahemaadel meretranspordi sujuv liikumine, nii et äh, see väärib ju ometigi ainult meie toetust. suur tänu äh, sotsialistide, demokraatide nimel, härra Milana. Äh, suur tänu, härra esimees mina ei tunne härra Sterksi küll väga pikka aega veel, kuid eh, minu meelest oli see väga eh, hea esitlus siin täna ja on heaks endeks meie tulevasele koostööle. kindlasti. ma ootan suure põnevusega seda tööd, mis meie ees seisab, olen oma fraktsiooni poolt siis variraportööriks ning härra Sterks oma tänase sõnavõtuga äh, Äh, nii-öelda rahustab mu meeli, ma olen täiesti veendunud tema pädevuses. see raport aga iseenesest, kuigi ta võib tunduda alguses äh, olevat puhtalt tehnilist laadi, on siiski äh, tegelikult väga praktiline, me tahame nimelt äh, laiendada ühisturgu meretranspordi osas, me ei saa oma lähenemisel olla väga tehnilised. me peame kogu seda asja vaatama konkurentsivõime kontekstis. eesmärgiks peaks olema Euroopa äh, Liidu meretranspordi konkurentsivõime suurendamine ja toestamine. läbirääkimised äh, Euroopa Komisjoniga ja huvigruppidega äh, kindlasti suunavad äh, meie tööd just nimelt selles suunas ja ma olen täiesti veendunud, et sellest uuest ähm, lähenemisest äh, võiks äh, sündida just nimelt see, et meretransport on konkurentsivõimeline maanteetranspordiga. nii et ähm, see peaks olema meie lähtepungiks, punktiks. ma olen ka sugugi, samuti arvamusel, et aeg on väga oluline äh, ega ilmselt ei ole praegu ruumi küll ähm, kiiremat käiku anda, aga äh, peaks siiski Euroopa Parlament julgustama Euroopa Komisjoni natukene kiiremalt tegutsema, kui see on võimalik. Äh, meie töö jätkub küll järgnevatel nädalatel, kuid praegu teeksin kaks ettepanekut. mina siin eristaksin omavahel kahte peamist küsimust. Äh, kõigepealt lihtsustamist, nii-öelda paberimajanduse lihtsustamist igasuguste ankeetide täitmine ja nii edasi. igasugustel taolistel tehingutel on alati teatav demo-, bürokraatlik hõng juures, aga me peaksime selle nii lihtsaks tegema kui võimalik, et see oleks võrreldav olukorraga meie maanteedel. ja teine asi, me peaksime võib-olla natukene äh, sügavamalt äh, rääkima sellest, äh, mida me siiski tahame saavutada? peaksime olema julgemad. kui me vaatame maanteetransporti, siis tihti tekivad kaupade saabumisel sadamatesse järsku väga suured logistilised probleemid. kui laev sadamasse saabub, on meeskonnal raske kätte saada seda infot, mis neil on vaja nii et mina arvan, et me peaksime natukene keskenduma ka sellele, kuidas meie tollimajandus äh, toimib ma ei tea täpselt, kuidas seda nimetatakse, aga, aga tolliga on igal juhul tegemist. Äh, nii et me peaksime tagama selle, et meie äh, sadamad äh, järgiksid kõik ühte ja sedasama skeemi, et see ei oleks erinev, mida, mida meeskonnad peavad tegema ühes või teises sadamas, see ei ole mitte ainult bürokraatia vähendamine, vaid sellel on ka väga selged füüsilised nii-öelda mõjud me peame midagi ilmselt ära tegema ka linnaplaneerimise tasandil, see, kuidas üldse meie sadamad on ehitatud, kuidas nad on korraldatud, kuidas töö sadamates on korraldatud ja nii edasi, kuidas meie sadamaametkonnad töötavad ja nii edasi. nii et võib-olla peaksime me ka sadamaametkonnad kutsuma oma komisjoni, et me saaksime konkreetselt infot ka nende käest kes on ju konkreetselt äh, asjaga seotud. ja teine küsimus puudutab ma üritan siin nüüd ennast äh, selgelt väljendada. me tahame asju lihtsustada. me tahame paari aasta pärast jõuda sellisesse olukorda, kus äh, me oleme Euroopas kehtestanud reeglid, mis peaksid tagama ühtse kohtlemise ja tasakaalu meie sadamates. ning äh, rajame siis, loome tingimusi selleks, et kogu see protseduur oleks läbipaistvam ja lihtsam. aga ma arvan, et me peaksime vaatama ka sellele, mis saab pärast seda, pärast seda, kui need äh, muudatused on sisse viidud rahvusvahelises merendusorganisatsioonis oleks võib-olla Euroopal ja Euroopa Komisjonil ka oma roll selleks, et teha tagajärgi ja kui Euroopas asjad sujuvad, teha Euroopa sarnaseid ettepanekuid ka rahvusvahelisse õigusesse. härra esimees, ma küll vabandan, ma siin väga pikalt võtsin sõna, aga, aga sellega ma ka piirdun. suur tänu suur tänu, roheliste nimel härra Besse. Oui, merci, monsieur le, le président Et.... suur tänu, härra esimees. roheliste fraktsiooni nimel sooviksin ma öelda, et me toetame seda, mis lihtsustaks meretransporti, mis muudaks selle tõhusamaks ja äh, paremini äh, töötavamaks. nii et kõik, mis äh, võimaldab tõhusamat ähm, veoste ümbersuunamist merele, on positiivne. seetõttu on meetmete ratsionaliseerimine, samuti kooskõlastamine oluline, see läheb kõik õiges suunas härra Starks ähm, väga õigesti rõhutas ka paari ähm, mureküsimust. me kindlasti vaatame seda äh, täpsemalt. kõige olulisem on siiski tõhusus selles sektoris äh, parandada, nii et kõik need äh, formaalsused, ühtne süsteem ja nii edasi, see kõik on oluline. aga aga see tahe eh, bürokraatiat vähendada, vähendada kogu seda paberimajandust, ei eh, tohi viia selleni, et eh, kontrolle lõdvendatakse, et siin tehakse järeleandmisi, järeleandmisi, siin ei ole tegu eeskirjade vähendamisega ja äärmiselt oluline on rõhutada ka seda aspekti. sellepärast, et uute tehniliste meetmete puhul, elektroonilised süsteemid ja nii edasi, et selle varjus ei tohi äh, kaitse nõrgeneda, kaitse, äh, keskkonnakaitse ja äh, ka turvalisus. et seoses selle uue direktiiviga me kindlasti pöörame väga palju tähelepanu ka sellele ja seetõttu me üritame keskenduda Eh, ka sellele, et me siiski oma direktiiviga järgime eesmärki ja mitte sellest kõrvale ei kalduks. ja nüüd proua Foster. aitäh. ma arvan, et härra Sterks nagu ikka on oma seisukohti väga hästi väljendanud. kõneleja mikrofon kadus, nüüd on tagasi. nimelt tahtsin eh, tänada härra Sterksi tema on õige inimene just selle valdkonnaga tegelema, tal on väga laiaulatuslikud teadmised nendest asjadest. Äh, paar küsimust. ma arvan, et üks äh, põhiküsimusi, mis on juba tõstatatud, on see, et äh, nende lahenduste otsimisel me lähtume teatud punktist ja me soovime, et me ei takerduks bürokraatiasse ja me liigume ühelt äh, lahenduselt, millega me päris rahul ei ole, võib-olla teinekord teiseni, millega me ka rahul ei ole ja mis on veelgi keerulisem, aga võib-olla komisjon oskab siin vastata mulle. teatud küsimused, mis tõstatati esialgsete arutelude käigus äh, nõukoguga et kuidas see otsus mõjutab ähm, neid riike, kellel ei ole merepiiri, nagu Luksemburg näiteks. ja veel üks küsimusi, millega seoses oli kahtlusi ja millega seoses üks liikmesriike vähemalt äh, nõukogus väljendas kahtlusi äh, näiteks seos olemasolevate Euroopa Liidu õigusaktidega, tollikoodeks, äh, piirikoodeks ja nii edasi. et kas äh, nendele küsimustele on äh, leitud vastused, võib-olla härra Sterks oskab öelda. tähtaja seisukohast jah, ma arvan, et asjad ilmselt lähevad nii, nagu nad lähevad, vaatame, mis saavutada õnnestub lennunduses on enam-vähem tasakaal mm, saavutatud äh, keele osas, mitte et ma tahaksin siin äh, erapoolik olla, olla siis inglane, aga me peame vähendama keerukust äh, nii palju kui võimalik. Inglise keel on, võiks olla vähemalt alati nii-öelda teisene keel, isegi kui seda prioriteetsena alati ei kasutata nii et asi peaks olema nii lihtne kui võimalik, me ei taha tekitada olukorda, kus on täielik äh, segadus mm, äh, keeleliselt, äh, kus on, tuleb täita näiteks erinevaid vorme, millest ei saada õigesti aru erinevates keeltes, nii et härra Sterks, veel kord suur tänu ülevaate eest ja vaatame, mis edasi saab. härra Van Dalen suur tänu, härra esimees, mul on äärmiselt hea meel selle üle, et just härra äh, Sterks on äh, selle teema äh, raportöör. ja niisiis tema nimi juba ise väljendub ka seda tugevust, mis on seotud tema kogemustega ja tööalaste võimetega nii et me peame vaatama täpselt, mis on kirjas dokumendis ja kuidas asjad käivad äh, praktilises elus. infovahetuses on oluline see, et me saame ka infot äh, veoste kohta ja siin algavad juba probleemid. ma olen äh, osalenud paljudes õnnetusjuhtumite ähm, uurimistes ning tihtipeale oli olukord selline, et me tiht-, ei teadnud, millise veosega tegu on kui aga sellist, selline info puudub, siis on äh, probleem väga suur ja ma arvan, et probleem on selline, millega peaks tegelema komisjon. infovahetus ei ole veel kõik. teine punkt. teooria ja praktika on äh, erinevad ka juurdepääsu puhul infole, sest komisjon peaks täpsemalt äh, määratlema ka, milline millistel ametkondadel on pädevus millisele infole, sellepärast et kogu info ei saa olla avatud kõikidele osapooltele. siinkohal ma olen täiesti äh, äh, kolleegiga äh, Roheliste partei fraktsioonist nõus, et me peame siin täpselt vaatama, mis siin on oluline. nüüd keelte küsimus. mina hindan väga seda, et räägitakse emakeelt, kuid siin kontekstis ma tõesti kutsuksin üles kasutama inglise keelt juba üksi sellepärast, et laevandus on väga rahvusvaheline, nii et me siin kasutame nii-öelda sea speak'i ja seda merenduse žargooni peaks tegelikult suutma kasutada iga töötaja, kes on äh, merendusvaldkonnas äh, tegev. meilt oodatakse ka seda, et äh, me peaksime, et me pööraksime tähelepanu ka siseveeteede transpordile ja ka siin tuleks kasutada rohkem just inglise keelt. tihtipeale kasutatakse siin näiteks ka madruseid teistest riikidest, kas või näiteks Filipiinidelt, kuid ka nemad äh, valdavad äh, sellisel juhul inglise keelt ja mitte võib-olla just selle riigi sisevee, äh, selle riigi keelt, kus sisevee transport aset leiab. siin mainiti juba ka, et tegu on lühireisidega rannikulähetuse mereliiklusega. artiklis kolm ma loen aga, et äh, siin räägitakse kõik, kõikidest äh, laevareisidest, nii et kuidas me hakkame siin äh, vahet tegema nendel laevadel, mis äh, teevad ainult lühikesi reise ja nendel laevadel, mis äh, teevad äh, pikemaid. nii et pikad või äh, lühireisid, ma arvan, et Äh, sellest küll räägitakse, aga seda ei ole siin päris tekstis kirjas. suur tänu! aitäh, enne kui annan sõna härra Tilmanile komisjonist, tahan öelda ühte asja ise. minul on samuti küsimus seoses nende riikidega, kellel ei ole merepiire. Äh, mõnedel sellistest riikidest on pikemad äh,